suur tänu. mis puudutab äh, finantsturge ning finantsinstrumente ja äritavasid, siis on tegemist väga olulise teemaga. kui võimalik, siis palun lahkuge saalist, ütleb president. pane předsedající já chci zdůraznit že. suur tänu lugupeetud president ma tahaksin öelda et ma hääletasin härra Ferberi raportite poolt kõigepealt siis eh, finantsin- finantsinstrumentide turud minu jaoks on väga oluline see et eh, finantsturud oleksid tõhusad aga see saab olla ainult äh, siis nii, kui liikmesriigid suudavad ületada uued barjäärid. ma leian, et Euroopa Liit peab üle vaatama finantsturgude praeguse regulatsiooni ning äh, otsustama, mismoodi see on seotud ärituruga üldiselt, aitäh. jaa eh, la parola sempre a lei. Nüüd härra Poltšak veel kord. minuto suur tänu, härra president. ma tahaksin tõepoolest võtta uuesti sõna ja rääkida härra Ferberi teisest raportist, mida ma samuti toetasin ma ei hakka kõike üle kordama, mida ma ütlesin ees, eelmises punktis, minu seisukohad on samad. proua Makovei, palun, üks minut. ma tänan, jah, meil on määrus ja direktiiv nüüd Euroopa Liidus ja need puudutavad investeerimisühingute eh, reguleerimist finantsturgudel. samuti näevad ette nende ühingute jaoks aruandluse. ilma nende uute Äh, eeskirjadeta ei ole võimalik tagada läbipaistvust finantsturgudel ja sellepärast on nad olulised ja tähtis on luua ka õiguskindlus ning tähtis on, et me järgmine kord ei hakkaks jälle edasi lükkama jõustamist, sest siin on kõneks ju läbipaistvus ja toimimine. suur tänu ja nüüd läheme edasi Hoibuhi raporti juurde ja härra Maulu saab sõna üheks minutiks, palun. Credo che sia un provvedimento che va nella giusta direzione e que.... ma arvan, et eh, ettepanekud on õigetel alustel, eh, tagavad toiduainetega kindlustatuse ja see peabki olema Euroopa Liidu eesmärgiks. ja me oleme näidanud ka kätte tulevaste arengute plussid. proua McInnes, ma tänan, mina toetasin seda raportit ja eriti seda osa, kus kutsutakse liik-, ettevõt-, liike kehtestama maa hõivamise kohta siduvaid eeskirje, sest see seondub otseselt toiduainetega kindlustatusega põllumajanduspoliitikaga, see on väga tähtis, aga siin on mõned delikaatsed aspektid nüüd on tehnoloogiaga seonduvat, me ei peaks ettekirjutusi tegema arenguriikidele ja ütlema, millist tehnoloogiat kasutada, millist mitte, nad ise otsustavad seda ja nad ei tohi olla kitsendatud mis tahes tehnoloogia kasutamisel, see puudutab ka taimekasvatust ja paljundust. on vaja põllumeestele anda vajalikud teadmised, et nad tõesti saaksid teadlikult otsuseid teha. ma tänan ja nüüd proua Makovei. organisatsioon aitäh, härra juhataja. suur organisatsioon NASSS, mida finantseerib äh, G kaheksa, äh, ostab äh, Aafrikas maid kokku ja avaldab oma mõju riikides, kus põllumajandus on alaarenenud ja võit-, suutmatu elanikkonda toitma meil on vaja tegelikult aafriklasi toetada selleks, et Aafrika äh, põllumajandus toimiks ja äh, toimiks korrektsete hindadega, me peaksime G kaheksa riike paluma, et äh, ta toetaks pigem põllupid-, põllupidajaid ja mm, põlluharijaid kohtadel me peame toetama põllumajandust ja maaelu härra Kelly, palun. jah, ma olen ise vabatahtlikuna töötanud Malawil mõned aastad tagasi ja ma nägin, milline vaesus seal valitseb ja nägin ka, kuidas sellest välja tulla ja sellepärast ma tervitan seda raportit, Rahvapartei hääletas selle poolt tähtis on ka perefir-, ettevõtteid toetada põllumajanduses arenguriikides. jah mul on hea meel, kuna minu koduriik on põllumajanduslik, siis toetama ka Sahara-taguse Aafrika riike põllumajanduse edendamisel. meil on vaja toetada seal kohapealseid ettevõtjaid, väikemaaomanikke, pereettevõtteid ja äh, tähtis on, et põllumajandus oleks kaasav ja just väikesemahulist tootmist toetaks ja see aitab üle saada vaesusest ja alatoitumusest ja äh, ka näljast Sahara tagusel Aafrikas. järgmine on härra Stolojani raport ja proua Makovei üks minut. aitäh raamatupidamisandmete ja majandusraamatute võltsimine on tegevused, mis ähvardavad äh, riigi riigi majandust ja sisekorda, seetõttu me ajame rahvusvahelised raamatupidamisstandard selleks, et neid rakendada kõikides riikides, need reegli, need reeglid peavad olema lihtsad, selged ja nii, et neid raamatupidamise eeskirjade täimist oleks võimalik äh, adekvaatselt kontrollida rahvusvahelised raamatupidamisstandard ju juba praegu kehtivad ja e, Euroopa Liit on suurim e, nende raamatupidamiseeskirjade toimimise rahaline toetaja, meil on vaja need e, standardid üle vaadata, vajaduse korral revideerida. ma tänan härra Van Ordneri raporti kohta, härra Pospišil saab sõna. E ma ei näe samas, et ta kohal oleks, sellisel juhul proua Makovei. apariția unor grupări teroriste și de gherilă în Somalia, Nigeria și regiunea Sahara Somaalia, Nigeeria grupeeringud ja Saheli piirkonna eh, jõugud on toonud endaga kaasa eh, julgeolekupoliitilises olukorras muudatuse Euroopa Liidu liikmesriigid toetavad finantsinstrumentide kaudu äh, Aafrika riike, Euroopa Liit on kõige olulisem finantsfaktor ja ta rahastab muuhulgas ka ÜRO äh, rahumissioone me ei tea täpselt, mis aga meie poolt rahastatavate äh, missioonidega toimub, kuidas neid rahasid kasutatakse, äh, sellised missioonid ei ole kestlikud ja seetõttu me ei suuda saavutada seeläbi püstitatud eesmärke, meil on vaja nende rahade kasutamise kohta läbipaistvamat lähenemist, selgemat, ülevaatlikumat raamatupidamist, selleks et tagada turvalisus ja julgeolek Aafrikas Rakelli, ma tänan. jälle minul ei olnud mingit probleemi sellega, et toetada seda raportit oma fraktsiooniga. jah, tähtis on rahu tagamisoperatsioone toetada Aafrikas, seda koostöös Aafrika Liidu ja ÜRO-ga. raport ütleb, et ÜRO on peamine rahu ja julgeoleku garanteerija ja kakskümmend tuhat tuhat inimest eh, on paigutatud üle kogu maailma rahu tagama, eh, samuti Aafrikasse. Eh, koostöömehhanismid Aafrika rahu tagamise instrumendi raames on väga tähtis ja tähtis on ka vaadata, millised on puudujäägid, tähtis on tugevda strateegiat ning sihipärane abi tuleb tagada ning parandada ka otsuste langetamise menetlus. raport leiab, et et tegemist on potentsiaalselt eh, tugeva partnerlussuhete instrumendiga. ma tänan ja järgmine on meil Tšešaki raport ja proua Mäkinis. suur tänu, ma saan väga lühidalt teha ja öelda, et põllumajanduskomisjoni nimelt me tervitame tugevat seda raportit koos IMCO komisjoni eh, saadikutega me töötasime selle nimel ja kuussada saadikut siin kojas leiavad, et on rohkem ära vaja teha selleks, et ebaõiglased kaubandustavad toiduainete tarneahelas lõpeksid ja eh, sellega me saadame sõnumi komisjonile ja kõigile osalisele, osalistele, et me oleme poliitiliselt mures selle teema pärast jah, lahendus ei ole ideaalne, aga me kõik mõistame, millised probleemid tekivad, kui ei ole tasakaalus eh, jõud, positsioonid eh, toiduahela alguses ja lõpus ja me saadame sõnumi, et on vaja edasi tegutseda, loodetavasti komisjon ka reageerib. suur tänu, härra Maulu. aga ma ei näe, et ta siin kohal oleks proua Lopes-Verme, sellisel juhul üks minut. Gracias, presidente me he abstenido en el informe sobre prácticas desleales en la cadena de valor agroalimentario. suur tänu, see raport, mis puudutab ebaõiglasi kaubandustagasid toiduainete tarneahelas, eh, peab toetama meie põllumajandus tootjaid, kes kohtavad sellist ebaõiglust praktikat eh, jaeahelas ja nende sissetulekud on ohus ja see paneb ohtu kogu sektori. sellised kuritarvitused, mida tarneahelas esineb, ei, need ei ole vastuvõetavad eh, ning öö, eh, sellistes tingimustes, eh, mis on tegelikult tekitatud meelevaldselt ja liberaliseerimise tagajärjel, on nüüd tekkinud ka põllumajandusturgude suured häired, on tekkinud struktuursed häired ja vastuolud suurte jaemüüjate ja väikeste tootjate vahel. suured jaemüüjad saavad kasu sellest liberaliseerimisest ja see on läinud liiga kaugele jah, meil on vaja revideerida põllumajanduspoliitika, vastasel korral probleemid tulevikus ainult jätkuvad. härra Nekov, üks minut. lugupeetud härra juhataja, ebaausad kaubandustegevused takistavad põllumajandustoodangut ja eh, toiduainetega varustamist on terve rida probleeme, mida on tänaseks juba suudetud ka sõnastada ja just need probleemid on probleemid, mis eh, tegelikult hävitavad seda väga olulist sektorit. niisugune ebaausad kaubandustavad teevad suurt kahju eh, põllumajandustootjatele ja toovad endaga kaasa paljude Äh, põllumajandustalude pankrotti mineku, seepärast on väga oluline, et et ka selles vallas toimiksid turutingimused, et makstakse õiglast hinda toiduainete eest, sest see tooks endaga kaasa senisest parema põllumajanduse ja parandaks toiduainetega varustatuse Euroopa Liidus. ma arvan, et meil on väga oluline eh, nende otsuste elluviimine. Egyetértek a jelentésben megfogalmazott álláspont. kolleeg Sogor, mina olen seisu, selle seisukohaga nõus, ma leian, et toiduaineahel eh, on langenud väga sageli ebaausate kaubandustavade ohtriks ja selle vastu tuleb rakendada õiguslikke meetmeid turul toimuvad manipulatsioonid, hulgimüüjad teevad eh, eh, jaemüüjate elu keeruliseks, nad on lihtsalt nende ohvrid. me Euroopa eh, Liidu majanduse selgrooks on VKE-d ja nad on ka selleks sambaks, millel rajaneb põllumajandus me ei tohi eh, seda asja kõike jätta turgude reguleerida, me peame neid toetama ja meie jaoks kehtib kõige olulisem põhimõte ja see seisneb tarbijate huvide kaitses eh,, juurdepääsus toiduainetele, sest eh, olemasolev reeglistik seda veel ei taga. ja nüüd kolleeg Makovei, palun aitäh, härra juhataja. ebaausad kaubandustavad on väga kahetsusväärsed ja nad tuleb karmilt hukka mõista. kogu tarneahela ulatuses esib, esineb säärast ebaausat tegevust ja seetõttu me peame võitlema e, kogu tarneahela ulatuses selle vastu. me peame toetama väiketootjaid, VKE-sid, sest need väiketootjad moodustavad enam kui üheksakümmend protsenti selle valdkonna majandusstruktuurist ja nad kannatavad kõige rohkem, nad on kõige ohualtimad nad satuvad äh, raskustesse ja võib juhtuda, et nad ei suuda enam ots otsaga kokku saada ja nad lähevad pankrotti ja nad ei saa ka edasi areneda. Äh, nad ei saa edasi areneda ka piiriüleselt siin ei toimi avatud turu eh, meetodid ja me peaksime siseturul tagama, et ebaausat eh, kaubandustegevust ei eksisteeriks. härra Kelly, palun. ma tänan, ütleb härra Kelly. mina hääletasin koos fraktsiooniga eh, selle raporti poolt. see on huvitav raport, ebaõiglased kaubandustavad. jah paraku reaalsuses nad eksisteerivad ja nendega tuleb tegeleda. on vaja hinnata kõigepealt olukorda ja vaadata, kuidas kõige õigemini anda tootjatele ja äh, ka jaemüüjatele kaitse sellise ebaõigluse vastu, vabatahtlikud kavad ja algatused, samuti märgistamine äh, on olnud sellised instrumendid, mis on seni kasutusel, aga kas me peaksime nüüd harmoneerima õigusaktid Euroopa Liidu tasandil või mitte. komisjon ja Rahvapartei otsustasid, et jäädakse ikkagi vabatahtliku äh, kava juurde, võitlemaks ebaõiglaste kaubandustavadega ja kõigi väljakutsetega, äh, mis selles vallas valitsevad ma loodan, et raport toob kaasa tõesti ebaõiglaste kaubandustavade kadumise kõikides liikmesriikides. suur tänu, härra Kelly. ja nüüd läheme edasi McIntyre raportiga. härra Maulut ei ole praegu siin ja seega saab sõna proua McInnes. palun, teil on sõna. Sorry, Mr President. suur tänu, lugupeetud härra president ma tahaksin selle raporti kohta öelda järgmist juhin teie tähelepanu lõikele seitsekümmend neli, kus räägitakse riskipõhisest analüüsist ning sõltumatutest teadusuuringutest ja teaduslikust teabest. ma arvan, et me peame vahet tegema suvalistel ohtudel ning riskipõhistel ohtudel, millest räägib see raport. aga ma tahaksin teile meelde tuletada ka seda, millega on seotud lõik kolmkümmend kolm. kutsume komisjone üles äh, tagama, et nii talunikud kui tarbijad oleksid ajakohastatud äh, tehnoloogiaga piisavalt tuttavad, sest ainult siis on võimalik informeeritud avalik debatt. ma arvan, et me peaksime töötama selle nimel, et see tõesti nii oleks sest minevikus ei ole meil toimunud ava-, avalikku informeeritud debatti uute tehnoloogiate koha pealt ning just see on kaasa toonud vastuseisu ja mõnikord väga aktiivse vastasseisu, seda ma rohkem näha ei sooviks, aitäh! aitäh ka teile, proua Mäkkines ning nüüd saab sõna härra Nekov üheks minutiks. aitäh, härra juhataja! mina ei toetanud seda raportit sest me viibime tegelikult õiguslikus vaakumis, me ootame eh, Euroopa Komisjoni seisukohta GMO-de osas ja pärast seda eh, ja selles olukorras, kus meil komisjoni seisukohta ei ole, on olukord ebaselge ja tekitab kodanikes segadust ma leian, et komisjon läheneks nendele küsimustele palju teaduslikumalt ja jutt ei saa olla ainult selles, et kas uut tehnoloogiat sisse viia või ei. põllumajandusvaldkonnas on probleeme, mis valmistavad meile kõikidele muret. me oleme muret inimeste, loomade, äh, ka keskkonna pärast ja selles raportis on jutt erinevatest riskidest, mis ei vasta ka Euroopa õiguse õigusraamistikule. me oleme kutsutud ja seatud selleks, et luua kestlikud tingimused keskkonna ja meie kaaskodanike huvides, aitäh! aitäh, härra Kelly! suur tänu, lugupeetud president! ma tahaksin öelda seda, et äh, leitakse, et aastaks äh, kaks tuhat viiskümmend suureneb rahvaarv seitsmekümne protsendi, suureneb toiduvajadus seitsmekümne protsendi võrra ning äh, see tähendab seda, et meil tuleb paremini harida olemasolevat maad, mille kogus kogu aeg väheneb, ressursse on vähem, energia tarve on suurem ning äh, tekivad ka uued haigused ja uued parasiidid kõik see toob kaasa väga suure surve põllumajandussektorile ning seetõttu tuleb nende probleemidega tegeleda. meil on vaja uusi tehnoloogiaid, neil on tõesti väga suur roll ja väga suur potentsiaal põllumajanduse kestlikumaks muutmisel. ma loodan, et meil õnnestub nende tehnoloogiate abil ületada need paljud väljakutsed, millest ma rääkisin. põllumajandus on Euroopa Liidule väga oluline sektor Euroopa Liit ning ka maailm vajab uuenduslikke tehnoloogiaid kõikide põllumajandusviiside jaoks ma loodan, äh, ma juhin teie tähelepanu sellele, et ka Iirimaa on ajakohastatud tehnoloogiaid kasutanud juba pikki aastaid, me oleme välja töötanud erinevaid äh, uusi tehnikaid ning nende abil on Iirimaa muutunud innovatiivsemaks äh, põllumajanduslikuks majanduseks aitäh. suur tänu teile, härra Kelly. nüüd jõuame me huvitava raportini. härra Maulut ei ole jätkuvalt kojas ning ta ei saa seetõttu sõna sõna saab kolleeg Torres Martines. aitäh. Euroopa põllumajandust ei ähvarda mitte ainult innovaatilisuse puudumine, vaid seda ähvardavad vabakaubanduskokkulepped, mida tahetakse sõlmida eh, kodanike eest varjatult. Hispaanias teavad väga paljud, mida see kõik endaga tähendab ja põllumajandusettevõtted lähevad pankrotti. ma muidugi toetan innovaatilisust ja tehnoloogiaid selleks, et tagada Euroopa rikkus, kuid samas oleks vaja luua tõepoolest tingimused selleks, et põllumajanduspiirkondade elanikkond saaks olla into-, innovaatiline. kas siin tehnoloogia päästab meid, ei, seda ma ei usu meil on äh, vaja luua neile inimestele, kes elavad maal ja äh, maad harivad, me peame äh, nende probleemid lahendama juba rohujuure tasandil, selleks et säilitada meie traditsiooniline eluviis ja selleks, et äh, viia tõepoolest jälle innovaatilisi projekte, mis aitaksid tagada põllumajandustoodetega varustamise sõltumatuse, ainult see loob meile suurepärase tuleviku ja loob tuleviku ka meie rahvaste jaoks. kolleeg Nekov, palun, aitäh! mina toetasin seda raportit, olen täiesti veendunud, et ressursside kestlik kasutamine põllumajanduses on võtmetähendusega lähenemine. see on väga oluline selleks, et ära kasutada erinevaid põllumajanduses peituvaid potentsiaale, aga ka neid potentsiaale, mis äh, põllumajandus, maja, kui majandusharus peituvad, me peame ära kasutama kõik võimalused selleks, et edendada mahepõllundust arvestades seda, kui positiivne mõju on mahepõllundusele meie planeedile Maa. ma kutsun üles looma avaliku ja erasektori ühisettevõtmised selleks, et tagada häid lahendusi, selleks, et säärane averuse kaudu finantseerimine suudaks tõepoolest kaasa aidata põllumajanduse edenemise ja palun nüüd kolleeg Koratsa pilt. suur tänu, ma äh, toetan seda, et Euroopa Parlament soovib Euroopa põllumajandust moderniseerida. nii on kõige parem suurendada meie konkurentsivõimet äh, globaalsel turul. ma leian, et me peaksime parlamendis arutama ka seda, kuidas äh, raisata vähem toitu tõhus põllumajandus on väga oluline, kui me tahame ära toita järjest kasvava rahvastiku maailmas, aga väga oluline on seda, mida me oleme tootnud ka kasutada. sadu tuhandeid tonne, sadu miljoneid tonne toitu lastakse Euroopa Liidus lihtsalt raisku meil on vaja käituda kestlikult, selline käitumine on vastuvõetamatu. minu kampaania Ärgem raisakem toitu on sellest rääkinud, ma loodan väga, et ähm, nendest sõnadest, mida me oleme siin teinud, saavad lõpuks ka teod. Euroopa Liit ähm, peab tegema koostööd kõigiga, toidutootjatega, toidumüüjatega, toidutarbijatega, kõik me peame muutma oma suhtumist toitu. Euroopa Liidu tasandil on vaja paremaid definitsioone, andmeid koguda, tõsta teadlikkust, vahetada parimat tava ning selgitada ka seda, millistel tingimustel võib toitu annetada heategevuseks. ma loodan väga, et kõik saavad aru sellest, et toidu raiskamine on ühine väljakutse ja me ei peaks selle lõpetamist pidama lihtsalt üheks võimaluseks, vaid kindlaks kohustuseks, aitäh! aitäh ning nüüd viimase sõnavõtjana härra Kelly üheks minutiks. Su-, suure, suur tänu, lugupeetud president. ka selle raporti puhul ei olnud mul mingeid probleeme, ma hääletasin poolt ja tahaksin öelda, et see sarnaneb eelmise raportiga, mis samuti rääkis põllumajandusest. põllumajandus peab olema kestlik, innovatsioon saab sellele kaasa aidata ning innovatsioon saab aidata paljud põllumajandustootjaid. majanduslik areng ning kestlik tootmine ei ole vastukäivad kontseptsioonid tänases maailmas on erinevaid eesmärke, üks neist on kestlik tootmine, teine on majanduskasv. väikese ja keskmise suurusega talud on Euroopa põllumajandusele väga olulised. väga oluline on ka see, et me arendaksime innovatsiooni ning et põllumajandus, põllumajanduslikud innovatsioonid jõuaksid ka nende väikeste ja keskmise suurusega taludeni ja et sellest ei saaks kasu ainult kõige suuremad. sama puudutab ähm, perifeerseid eh, re-, regioone ja teisi regioone, kes on halvemas eh, seisus kui keskmised alad. ma arvan, et innovatsioon on kõigile neile oluline. väga oluline on põllumajandus ka meile Iirimaal, kümme protsenti meie toodangust eh, eksporditakse, suur tänu! suur tänu ka teile, härra Kelly, kes te olite viimane sõnavõtja hääletusselgituste voorus. nüüd teeme me pausi ning istung jätkub kell kolm.